ja ma arvan, et see ongi kõige olulisem järeldus, mis me tänasest arutelust saame teha. suur tänu härra Almuniale, nüüd on mm, see küsimus ammendatud ja järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus Euroopa tegevuskava terrorismi ohvritele. härra volinik Varro saabub, ootame ta ära Voilà, bonjour monsieur le commissaire. tere päevast, härra volinik. annan teile kohe sõna. palun. sead, sean oma sõnavõttu sõbra äh, äh, Almuniaga terrorismirünnakud pannakse meie ühiskonna demokraatlike väärtuste vastu toime ja, ja nende rünnakute ohvrid loomulikult näitavad meile, milline inimlik tragöödia on terrorism. rääkides ohvritest, peame me neid tunnustama, toetama ja nendega solidaarsed olema. Euroopa Komisjoni roll on siin kahetine. kõigepealt tahaksime me teadvustada kodanikele, milliseid kannatusi peavad läbi elama terrorismi ohvrid ja samuti soovime äh, suurendada nende esindatust Euroopa Liidu tasandil. teiseks on vaja tööd teha selleks, et uusi terrorismi ohvreid enam ei tuleks juurde. me tahame peatada terrorismi. seetõttu peame me eelkõige ennetama terrorismi juba kahe tuhande neljandast aastast alates on Euroopa Komisjon äh, mitmeid projekte toetanud, mis on suunatud äh, ohvritele, ohvrite perekondadele, võimaldades neile psühholoogilist abi, tuge. Need projektid vastavad meie eesmärgile suurendada ühiskonna solidaarsust terrorismi ohvritega kahe tuhande kaheksandal aastal eraldati üle kahe miljoni kahesaja tuhande euro nendeks ülesanneteks. ja lisaks on kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Komisjon ka terrorismi ohvrite võrgustiku loonud. selle võrgustiku eesmärk on e, e, riigipiiriülest ohvrite vahelist koostööd tõhustada ning aidata kaitsta terrorismi ohvrite huve Euroopa Liidu tasandil. kakssada tuhat eurot on sellele projektile ette nähtud. see võrgustik töötab mitmes suunas, ühest küljest püütakse kaitsta ohvreid ja abistada neid, teisest küljest edendatakse mitmeid tegevusi, mis aitavad siis kogemusi, parimaid kogemusi vahetada need erinevad tegevused on väga tähtsal kohal ka Euroopa Komisjoni jaoks ja lõpuks kodanikukaitse peab kogu meie poliitika keskmes olema Euroopa Komisjon soovib tõhustada eh, ohvrikaitse tegevust, alast tegevust ja seetõttu toetame neid meetmeid, mille, mis on suunatud sellele, et julgustada terroriohvreid ka tunnistusi andma see tähendab muidugi veelgi rohkem eh, teadvustada Euroopa kodanikele terrorismi re, eh, reaalset nägu, eh, terrorismi ei tohi ära unustada ja me ei tohi ka ära unustada kodanike radikaliseerumist. muuhulgas peab meie tegevus ka äh, Eh, edastama rahusõnumit, demokraatlikke väärtusi. Euroopa Komisjon on asunud ka välja töötama terrorismi ohvrite õiguste hardat. ma eh, tahaksin veel lisada, et isiklikult jagan ma seda hukkamõistu mille on e-, esile kutsunud terroriaktid ja väljendan solidaarsust terrorismi ohvritega. proua president, suur tänu. nüüd kuulaksin hea meelega äh, parlamendisaadikute arvamusi ja kui mulle sõna antakse, siis vastan neile. suur tänu, härra volinik ja annan kohe sõna proua Theresa Jimenez Pesrel Mariole kaheks minutiks, palun. Sí, si eh,. Buenas noches eh,, muchas gracias. tere õhtust, aitäh eh,, volinik et meie ette täna tulite. ma tahtsin öelda, et enamus valitsusi, enamus kodanikke eh, mäletavad terrorismi ohvreid, aga eh, ainult natukene aega pärast terrorismi akti Eh, nii nagu see juhtus New Yorgis ja Londonis, kui esimene emotsioonilaine on kadu, kadunud, siis unustatakse ka need inimesed ära. aga täna ei ole mitte mingit kahtlust, et eh, kui Euroopa Liit võitleb terrorismiga, siis ta teeb ta seda pühendunult ning ka see, mida ütles härra äh, Barrot, äh, peegeldub hiljuti vastu võetud Stockholmi programmis. siin räägitakse äh, terrorismi ohvrite väärikuse säilitamisest. terrorismivastane võitlus on alati põhinenud vastastikusel usatu, usaldusel, abile, mida saadakse riigi poolt Lissaboni lepingu vaimus, kas ei oleks Euroopa Liidul mõttekas kuidagimoodi liikmesriikide seadusandlust eh, eh, harmoneerida selles osas, mis puudutab ohvrite kaitset on, võib-olla peaks välja töötama Euroopa eh, terrorismi ohvrite harta, igatahes see, see oleks sammuks edasi just nimelt nende jaoks, kes võitlevad terrorismi vastu ja eh, oleks löögiks terroristidele enestele. sest eh, tõepoolest on vaja julgust selleks, et terrorismile vastu astuda, et edendada demokraatiat, me ei tohi unustada, et väga palju on süütuid ja ähm, nad kannatavad terrorismi käes. ei tohi tegelikult unustada, daamid ja härrad, et mitte keegi meist ei ole kaitstud igaüks meist võib saada ühel päeval terrorismi ohvriks ja ma ei tea, kas kommuni-, kas eh, komisjon on nõus sellega, et me peaksime taolise harta vastu võtma, mis kaitseks terrorismi ohvrite õigusi ja kui vastus on jah, siis ma tahaksin teada, milliseid meetmeid komisjon, õigemini uus komisjon eh, hakkab rakendama selleks, et niisugust eh, uut hartat edasi viia. suur tänu järgmine kõneleja, palun, Lopes Aguiar. suur tänu, proua president, austatud volinik, palju tänu väga südamest tulnud pühendumise eest, et nüüd esimest korda Lissabonist alates oleme jõudnud kodanike õiguste küsimuse juurde ja selle käsitlemise juurde ühe õigusena meil on äh, Stockholmi programm kuni aastani kaks tuhat neliteist, äh, kus on sisse viidud sõnaselge äh, viide terrorismi ohvrite väärikusele, tunnustatakse nende kannatusi, mida on põhjustanud see õudne kuriteo vorm pööratakse tähelepanu vajadusele neid kaitsta, neid kui eriti haavatavaid isikuid ja seda tuleb rõhutada, eriti arvestades seda, et uuel aastal on tulemas Hispaania eesistumise aeg, eh, Hispaania, mis on väga kindlameelselt võidelnud igasuguste terrorismi avaldumisvormide vastu, tuleb mõelda võimaluse peale eh, tuua sisse see harmoneerimine terrorismiohvrite õiguste kaitse viide mitmeaastasesse programmi, nii et me peaksime mõtlema selle sisseviimise peale Hispaania eesistumise ajal, millele järgneb siis Belgia ja Ungari eesistumise aeg me võiksime mõelda siis eh, õigusloomelise mõiste peale ja viite sisseviimise peale Stockholmi programmi. ma usun, et eh, on kätte jõudnud aeg eh, siin kojas tagada terrorismirünnakute ohvritele see, et me teeme kõik endast oleneva selleks, et võidelda terrorismi vastu, selleks, et kaitsta terrorismi ohvrite väärikust ning Stockholmi programmi raames Hispaania eesistumise ajal tuleks äh, töötada välja meetmed ja need sisse viia selleks, et äh, anda ohvritele piisav kaitse. järgmisena sõna proua Barandika, jah, palju tänu proua president, tahaksin öelda seda, et äh, antud algatus on kooskõlas Äh, selle algatusega, millega mina tulin äh, välja Stockholmi programmi raames, kuna äh, antud viide ei olnud algselt programmi sisse viidud. samas viide terrorismi ohvritele ähm, kindlasti kuulub selle programmi raame, raamesse. ma olen väga palju kuulnud terrorismi ohvrite kannatustest ja, ja sellest, kuidas ohvrid tagajärgedega toime tulevad. seega tuleb meil mõelda selle peale, kuidas anda suuremat õiguslikku toetust terrorismi ohvritele, meil tuleb mõista nende kannatusi, meil tuleb neid kaitsta ja toetada ja hoida. ja kannatavad ka ohvrite perekonnaliikmed, ka nendele tuleb mõelda ja tuleb äh, kompenseerida äh, ka see materiaalne kaotus, äh, mida on kannatatud, tuleb õiglus jalule seada nii et terrorismi ohvrid on inimesed, inimesed, kes on kannatanud, tuleb tunnustada nende kannatusi ja neid toetada, tuleb õppida nendelt, tuleb püüda äh, lähtuda nende seisukohast ja, ja suuremeelselt neid kaitsta selleks, et äh, terrorismist ei saaks mingisugune nii-öelda mm, kauplemisvahend mille abil on võimalik äh, kuskil mingeid poliitilisi soodustusi saada, tuleb kaasata ka äh, valitsusi, tegemist on põhimõttelise küsimusega, sest äh, siin on tegemist meie inimlike põhiväärtustega, mis vajavad kaitset. nii et mina tahaksin oma sõnavõttu pühendada kõikidele terrorismi ohvritele. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Dias de Merele. suur tänu. Stockholmi programm sisaldab ka viidet terroriohvritele. ka terroriohvritele on vaja tähelepanu pöörata, nad vajavad sotsiaalset tunnustatust, tunnustust, tuge. kogu ühiskond peab siiski tunnistama, et need inimesed on kannatanud terrori julmuse tõttu eh, ja meil peaksid mingisugused moraalsed suunised olema, kuidas kaitsta terroriohvreid, nende õigusi, see peaks üks meie prioriteete olema. me peame ka raha leidma, et terroriohvreid aidata. Eh, see töö peab olema eh, piisavalt finantseeritud, meie Rahvaparteis oleme ka vastavad e muudatusettepanekud Euroopa Liidu kahe tuhande kümnenda aasta eelarvele teinud. Ähm, üks miljon eurot võiks minna terroriohvrite ja nende perekondade abistamisele, äh, sotsiaalse ja, ja psühholoogilise abi andmiseks ning äh, nende projektide toetamiseks, mis aitavad mobiliseerida ühiskonda terrorismi vastaseks tegevuseks. samuti tuleb poliitilist abi anda terroriohvritele. lubage mul mõned arvandmed esitada. eraldised järgmisel aastal on kaks koma üks koma neli miljonit eurot me tahaksime terroriohvrite profiili tõsta Euroopa Liidus, seetõttu me loodame tingimusteta Euroopa Parlamendi toetusele sellele ettepanekule, kõigepealt alustame resolutsiooni ja kirjaliku deklaratsiooniga ja lõpuks peavad Euroopa Liidu institutsioonid ühisdeklaratsiooni tegema, toetamaks terroriohvreid, samuti tuleb ära kasutada võimalusi äh, Äh, avalikkuse teadvustamiseks selle teema kohta, kaastunne, inimväärikus, abi äh, äh, terroriohvritele ning põlgus terroristide vastu, kes on nii palju valu tekitanud, see on meie eesmärk. ja nüüd härra Regi Antondo Ramon, palun. härra Paru, ma arvan, ei ole kokkusattumus et väga paljud parlamendiliikmed, kes kõnelesid, olid hispaanlased. Baskimaal oleme me väga sageli kannatanud mitte Äh, ainult terrorismiaktide pärast, vaid äh, ka ohvrid kannatavad selle pärast, et need, nad lihtsalt vaikitakse maha ning tundub, et on tulnud aeg äh, vaadata, millised nõudmised on ka ohvrid, ohvritel, nende jaoks on vaja välja töötada teatud poliitika ning ma kordan siin oma kolleegide sõnu, et tõepoolest oleks vaja mingit hardat või ühislähenemist. ma tahaksin, et seal oleks kümme punkti punkti. kõigepealt eh, ohvripoliitika peab eh, saama eh, avalikkuse toetuse teiseks peab olema kiire kompensatsioon, kui tegemist on kahjudega, kõiki tuleb käsitleda võrdselt, peab olema poliitiline konsensus meetmete osas, mida tuleb rakendada terrorismi ohvrite puhul E siis on meil vaja teatud poliitikat, mis e, e, annab legitiimsuse sotsiaalpoliitilistele aruteludele ja siis peab olema äh, terrorismiaktide korraldajatele korralik karistus. meil on vaja mingit koolistust ja õpetust eh, terrorismi vastu eh, ja seda tuleb läbi viia eh, avalikkuse hulgas, et lihtsalt ei korduks agressioon Eh, meil on vaja mingit mälestamispoliitikat, et me ei unustaks ohvreid ära, meil on vaja mingit sotsiaalset lepitust selleks, et eh, terrorismi haavu oleks võimalik ravida. Need oleksid need elemendid, mida ma eh, soovitaksin ühtise poliitika vallas näha. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon. mul on praegu kolm sõnavõtusoovi ja kõigepealt annaksin sõna härra Papa-Nikolaule palun. härra, proua president. Londoni ja Madridi terroriakteid ning see, mis toimus hiljuti Kreekas, näitavad, millise ulatusega on terrorismi probleem. see terrorism on oht meie elule, meie vabadustele, see ei puuduta mitte ainult terrori otseseid ohvreid, aga kogu meie ühiskonda praegu räägime terrorismi ohvritest ja see juba on iseenesest positiivne samm, aga veelgi enam on vaja ära teha. terroriohvrite, nende perede abistamine ei seisne mitte ainult äh, mingisuguses otseses abis, vaid äh, ka selles sõnumis, mida me tahame edastada. nimelt, meie ei anna alla, meie ei lase meie solidaarsust õõnestada ühiskonnas me ei lase inimesi mõrvata ja haavata. suur tänu. suur tänu. ja nüüd härra Allam. palju tänu, proua president, lubage ka minul väljendada omalt poolt toetust Theresa Jimenez'i ettepanekule äh, luua Euroopa harta kaitsmaks eh, terrorismi ohvreid ja nende perekonnaliikmeid. tegemist on tegelikult Euroopa jaoks suure võimalusega selgelt eh, näidata oma seisukoht välja terrorismi küsimuses, pidades silmas seda, et meie suutmatus saata välja selline sõnum aastal kaks tuhat viis tõi kaasa Barcelona protsessi katkemise, kus valitsusjuhid ja riigipead e, Euroopa Liidu liikmesriikides ja Vahemere maades ei jõudnud kokkuleppele ning täna on meil uus võimalus see asi korda ajada ning alustada dialoogi uuelt aluselt Vahemere lõunakalda riikidega selleks, et koostada deklaratsioon kaitsmaks inimelu puutumatuse põhimõtet. suur tänu, Pradats. suur tänu, proua president, härra volinik. ma olen tänulik teie toetusele terroriohvritele. see on õige asjakohane loomulikult tunnustan ma ka Euroopa Liidu tuge Põhja-Iirimaa rahuprogrammile, äh, mida rahastatud on. komisjon peaks teadma, et veel kord on äh, tekkinud terrorismi oht äh, Põhja-Iirimaal. politsei töös on olukord väga kriitiline ja seetõttu on vaja rahvusvahelist järelevalvet kaks sõdurit, kes olid valmis Afganistani minema, mõrvati hiljuti ja üks politseinik samuti. täiendav rahastamine, mis aitaks ohvreid, on ähm, komisjoni üks eesmärke, aga samuti tuleb mobiliseerida kogu ühiskond. ma arvan, et äh, me oleme siiski teatud programmide eesmärgid ära unustanud, seetõttu tahaksin, et praegu tehtaks väga selget vahet, kes on ohver ja kes on terrorist. suur tänu ja nüüd proua Kadenbach. suur tänu. mina olen austerlane õnneks on meid hoitud terroristlike eh, rünnakute eest eh, aastate viisi, kuid ma tahaksin eh, toetada seda, mida siin kolleegid ütlesid, meil oleks vaja hartat selleks, et toetada terrorismi ohvreid. meil oleks vaja ka vältida terrorismiakte üldse, seda, see tähendab, et on vaja paremat koolitust. mulle tundub, et väga paljudes valdkondades me räägime, et me peame olema et me peame olema tolerantsed, aga seda ei tohi olla vägivalla osas suur tänu, meil on väga emotsionaalne arvamuste vahetus täna toimunud, ma usun, et te kõnelesite ka nende nimel, keda täna siin ei ole, aga nüüd annan sõna vastuseks härra Varole. suur tänu, tõesti, proua president, teil oli õigus, kui te ütlesite, et tänane arutelu oli väga emotsionaalne, mõtleme kõigile nendele terroriohvritele, kes on täiesti süütult ja ebaõiglaselt ohvriks langenud. härra Lopez Aguilarile tahaksin öelda, et terrorism on kohutav kuritegevuse vorm. Stockholmi programm on tõesti väärtustanud ka ohvrite saatust. me oleme otsustanud töötada välja Euroopa Liidu proje-, poliitika, mis on palju, mis arvestab palju rohkem ka eh, organiseeritud kuritegevuse terrori ohvritega. Eh, ühele teisele kõnelejale tahaksin öelda, et me tõesti eh, töötame välja terroriohvrite õiguste hartat, seda on soovit-, tehtud ja proua Theresa Jimenez Pesarellil tahaksin öelda, et ma tunnen ka teile kaasa, ma tean teie kannatusi. ja kahe tuhande kümnendal aastal kavatseme me analüüsida ohvri, terroriohvri kaitse kõiki võimalikke lünki liikmesriikides. tõesti, teil oli õigus kuidagimoodi tuleks vastav õigustik harmoneerida, kui me räägime terrorismist ja terrori ohvritest, Euroopa peab reageerima, peab üksmeelselt astuma välja terrori vastu. ja selle analüüsi alusel võib edasi vaadata, kuidas harmoneerida ja lähendada meie erinevaid meetmeid selleks, et terroriohvrite olukorda Euroopas parandada. töötame välja tegevuskava ja loomulikult tahame me ohvrikaitsega tegeleda just nii, nagu siin ka sooviti arutelu käigus nii et äh, ohvrite kannatused, äh, neid ei vaikitaks maha ja täiesti õigus on neil, kes, äh, kes nõuavad, et kiiresti tuleb ebaõiglased kannatused heastada. me ei saa välja kannatada selliseid äh, sõnavõtte, mis võimaldavad õigustada äh, süütute inimeste haavamist äh, või isegi mõrvamist, sellist keelekasutust, mis eitab kõiki Euroopa Liidu väärtusi, ei saa heaks kiita samuti tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti toetuse eest ühe, sellele mõttele, et tuleks lisada veel üks miljon Euroopa eelarvele terroriohvrite toetuseks. tahaksin öelda, et tõesti Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peavad ühendama jõud Stockholmi Stockholmi programmi elluviimiseks, et töötataks välja eh, hea terroriohvreid kaitsev õigustik. sellega olengi kokku võtnud eh, teie sõnavõtud, nii mina kui ka härra Almunia võime kinnitada, et see arutelu ei jätnud meid sugugi ükskõikseks. suur eh, tänu ja nüüd võib-olla üks minut vaikust äh, ohvrite mälestuseks ja siis läheme edasi oma debatiga. Voilà, merci pour vos interventions. suur tänu kõikidele, kes sõna võtsid ja nii nagu päevakord ette näeb, peame me edasi minema ja käsitlema subsidiaarsuse põhimõtte kaitset. alustuseks annaksin sõna